sügavat äh, kaastunnet ohvritele, äh, kes, äh, keda on rünnatud terrorirünnakutega usulistel põhjustel. kristlaste tagakiusamine ei lõpe. Filipiinidel mõrvati preester eile, rünnati kristlikku kirikut Kesk-Aafrika Vabariigis, kus hukkus vähemalt kümme inimest Euroopa Parlament ütleb, aitab, me ei saa leppida sellega, et inimese mõrvatakse lihtsalt sellepärast, et nad soovivad elada oma usupõhimõtete järgi. peame selles osas oma arvamuse välja ütlema. ka terrorivastases võitluses ei saa me valvsust minetada seda näitavad tohutavad rünnakud ISISe poolt Afganistanis ja Boko Harami poolt Nigeerias. esmaspäeval eh, toimus Kabulis kaks eh, mõrvarlikku rünnakut, kus oli kakskümmend viis ohvrit, kellest üksteist oli laps, last ning kolm hukkunut olid humanitaartöötajad ja ajakirjanikud. rünnates eh, mošeed äh, Ehm, Nigeerias mõrvas Boko Haram kuuskümmend süütut inimest, sellepärast peame aina kindlamalt esinema rahvusvahelisel tasandil, meil on eesmärk võidelda terrorismi vastu ning eh, kaitsta rahu ja stabiilsust